järgneb nüüd liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Euroopa Komisjoni asepresidendi deklaratsioon. proua Ashton, teil on nüüd võimalus rääkida Haiti maavärinast. sõna saab ka volinik De Guht. kõigepealt aga anname sõna Catherine Ashtonile. mul on väga hea meel tervitada teda teeda meie kojas, mõeldes meie pikale koostööle teistes valdkondades ning äh, soovime talle kõike head teie uues töös. Teil on sõna, proua Ashton. Uh, härra president, your... suur tänu nende lahkete sõnade eest kallid kolleegid, ma palusin ähm, seda arutelu pidada selleks, et anda ülevaadet olukorra kohta Haiidil pärast kaheteistkümnendal jaanuaril toimunud kohutavat maavärinat. kaotused äh, ja kulud on suured, üle kolme miljoni inimese on sellest tragood-, tragöödiast puudutatud ja surmade arv aiva kasvab, tegemist on tohutu humanitaar- ja poliitkriisiga. me peame äh, praegu tegeleme peaasjalikult koostööd ÜRO ja Haiti juhtkonnaga selleks, et vähendada Haiti rahva kannatusi. meie äh, kohustus äh, üles ehitada Haiti on võetud äh, pikemas perspektiivis, väga paljud Euroopa Liidu kodanikud kaotasid samuti selles tragöödias oma elu ja tuhat on veel kadunud. Euroopa Liit tegutses väga kiiresti, mitte selleks, et meist kirjutataks meedias, vaid selleks, et aidata inimesi, kes meie abi vajavad. ÜRO nõuannete kohaselt äh, pidasime vastu kiusatuse kohe Haitile äh, reisida, see oleks võtnud ära ressursid äh, abijõupingutustest. Läheme Haitile kohe, niipea kui see on sobiv ja Voling de Hucht läheb juba sellel nädalal Haitile selleks, et avaldada meie kaastunnet ja rõhutada, et Euroopa rahvas Äh, mõtleb Haiti rahvale, suurem, arutelule tulevad ka meie abipakkumise ulatus ja äh, analüüs äh, selle kohta, mida inimesed kohapeal kõige rohkem vajavad järgnevatel nädalatel ja kuudel. samal ajal aga jätkame tööd kõikidel rinnetel, humanitaar, poliit- ja julgeolekurinnetel. viimastel päevadel on olnud pidevas kontaktis riigisekretär Clintoniga, ÜRO juhtkonnaga, Euroopa Liidu äh, välisministritega ning Kanadaga, kes juhib praegu Haiti sõprade gruppi. kõike seda olen teinud selleks, et tagada tõhus ja koordineeritud rahvusvaheline äh, abitegevus sellel nädalal lähen veel Ameerika Ühendriikidesse, et Ameerika Ühendriikide ametkonnaga sellest samast teemast rääkida ja kohtuda ÜRO äh, peasekretäri ja teistega New Yorgis. ÜRO on palunud kohest äh, finantsabi viissada seitsekümmend miljonit USA dollarit, lisaks sellele veel logistilist abi humanitaarabi transportimiseks. eile palus äh, ÜRO peasekt-, äh, peasekretär ÜRO rahuvalvemissioonilt politsei koostöö osas abi selleks, et mobiliseerida ja koondada meie vahendeid, aga olen palunud Hispaanialt kui eesistujalt kutsuda kokku erakorraline välisasjade nõukogu esimest korda Lissaboni lepingu jõustumise hetkest äh, koondame me praegu komisjoni ja nõukogu sekretariaadi jõupingutused ning liikmesriikide panuse selleks, et kujuneks välja kõikehõlmav lähenemine abi andmise koordineerimisel, see on murrangulise tähtsusega. eile toimus erakorraline välisministrite kohtumine ja see oli väga viljakas kohtumine, kõik olid nõus sellega, et tuleb teha otsest ja kasulikku koostööd ÜRO-ga ja mis puudutab finantsabi, võeti vastu järgneva otsused. komisjoni esialgne kohese humanitaarabi osas jõud-, leidis kinnitust äh, kolmkümmend miljonit eurot, lisaks sellele veel üheksakümmend kaks miljonit eurot liikmesriikidelt, tervitasime komisjoni esialgset äh, panust äh, saja miljoni euro osas humanitaarabiks, mis on suunatud juba siis rehabilitatsioonile ja ülesehitustööle ning äh, võtsime arvesse komisjoni esialgse hinnangu, et kakssada miljonit eurot läheb veel vaja äh, pikemas perspektiivis. pärast äh, katastroofist põhjustatud vajaduste hindamist tuleb need numbrid üle vaadata, kuid see on piisk meres. abi tuleb anda ka Dominikaani Vabariigile raha leidmine praegu on väiksem probleem, probleem on suurem selles osas, et kuidas jõuab see raha nendeni, kes seda abi vajavad, selleks on vaja äh, füüsiliselt riik taas üles ehitada, pärast ÜRO peasekretäri abi äh, humanitaarabi transportimiseks ning politseiüksuste järele äh, kutsus nõukogu mind üles määratlema ära, millised on liikmesriikide võimalused abi anda ja töötada siis koordineeritud abipaketi osas tulemas on äh, kuts-, äh, kutsusime kokku ka ekspertide kohtumise kohe pärast nõukogu kohtumist ja juba on osad liikmesriigid öö, äh, oma abisummad avaldanud, Euroopa Gendarmerie jõud on samuti Haidile siirdamisel. me peame kiirelt tegutsema ja sihipäraselt. välisnõukogu tuleb kokku taas järgmise nädala esmaspäeval et edasisi samme läbi arutada. see on Euroopa välispoliitikale suureks eksamiks eh, Lissaboni lepingu järgses maailmas. Haiti rahvas ja meie enda kodanikud eeldavad meilt kohest tõhusat ja koordineeritud lähenemist ja seda me üritame ka anda. Eh, ootan põnevusega koostööd parlamendiga selles osas, mul on väga hea meel, et eh, ma teie ees saan täna olla ja teiega seda informatsiooni jagada, aitäh! ja kuulata ära, mis teil on öeldud suur tänu, proua Ashton ja nüüd saab komisjoni nimel sõna volinik Hanne Huht. Thank you uh,, Mr President um.... suur tänu. lubage mul rõhutada siinkohal selle katastroofi pretsedenditust selles mõttes, uh, missugust mõju see on avaldanud. Haiti on üks vaesemaid riike maailmas ja selle riigi toimimine on praegu sattunud veelgi tõsisemasse ohtu. rahvusvahelist kogukonda on see katastroof samuti tugevalt tabanud, ÜRO valitsusvälised organisatsioonid on kaotanud ka oma töötajaid seal ning endiselt on neile raske korraldada abi andmist koha peal. abioperatsioonid ei toimi alati nii kiiresti, kui me sooviksime, kuigi äh, iga tunniga asjad paranevad. küsimus ei ole ainult inimelude päästmises, me peame tegelikult päästma kogu riiki. ja Catherine Ashton seepärast kutsus kokku ka nõukogu erakorralise kohtumise, mis minu arvates on väga kasulik vahend selle probleemiga tegelemiseks. lubage mul lühidalt keskenduda neljale peamisele väljakutsele. esiteks tõesti on humanitaarvajadused tohutud ja need puudutavad eeskätt esmaabi haavatutele, eh, vett, eh, sanitaar- ja hügieenitarbeid kõige rohkem on puudu eh, kirurgiabist, eh, joogiveest, toidust, eh, oluline on ka logistiline toetus. kõige tähtsam praegu on pääste ja otsimissuutlikkus. jõupingutusi koordineeritakse, tarvis on analüüsida vajadusi, et saada parem ettekujutus nendest ja korraldada transpordialane logistika ja selleks on tarvis tegutseda ka Euroopa Liidu institutsioonide raamistikus. selliste jõupingutuste koordineerimine taolises olukorras on alati väga keeruline. juba mõned tunnid pärast katastroofi saadeti meie meeskonnad koha peale ja nad on andnud oma panuse ka vajaduste hindamisse. teeme koostööd OTSA-ga, ÜRO-ga ja vastavate koordinaatoritega. teiseks, riigi suutlikkuse taastamine, see on äärmiselt tähtis, sest riik peab toimima, hakkama uuesti mitte ainult füüsiliselt, selles mõttes, et hooned tuleb taastada, vaid eh, kadunud on ka mitmed ametiisikud ja seetõttu ametiasutuste toimimine on ka selles mõttes takistatud. Euroopa Liidu eksperdid äh, kavatsevad samuti omalt poolt aidata hindamaks Haiti riigi toimimise põhilisi vajadusi. Äh, kohapealsed töötajad loomulikult suudavad äh, sellele kaasa aidata kõige paremini, aga nendel on tööd praegu niigi väga palju, seega püüame ka siitpoolt midagi ära teha Euroopa Liit, Euroopa Komisjon, nõukogu, kõik ühiselt saame näidata eeskuju riigi ülesehitamisel nii füüsiliselt kui ka selles mõttes, et leida vajalikud ametiisikud. kolmandaks, rekonstruktsioonifaas päästemeeskonnad eh, mõne aja pärast eh, lahkuvad ja siis eh, võib tekkida katastroofil nii-öelda teine laine. seepärast on tarvis tagada keskmises ja pikas perspektiivis abi jätkumine. tööjaotus peab toimima normaalselt ka Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel tagamaks, et äh, ülesehitustegevus äh, ka edaspidi toimib. me oleme kutsunud üles kõiki liikmesriike panustama sellesse tegevusse, selleks, et abi oleks tõhus. see on hetk, kus äh, meie tugevust ja suutlikkust pannakse proovile ja ma usun, et me saavutame edu. ning viimaks Euroopa Komisjon kavatseb teha omalt poolt suure panuse, nagu ütles juba varasemalt äh, kõrge esindaja, abi kaheksakümmend miljonit eurot, millest kakskümmend kaks miljonit on täiesti uus raha, mis on lisaks juba äh, praegust, praegusele abile, mis on Haitile antud. ning siis äh, mitte humanitaarabi riigiinstitutsioonide ülesehitamine langeb samuti selle alla, äh, umbes sada miljonit eurot ära, äh, mis suunatakse ümber abi andmiseks ja esialgne umbes kakssada miljonit meie poolt komisjoni eelarve läbivaatamisel otsustame, kuidas meil on võimalik ehk ka rohkem panustada. nii et Euroopa Liidu poolne pakett on praegu ette valmistatud, uute meetmete ettevalmistamine jätkub nii institutsioonide kui ka liikmesriikide poolt. mina reisin Haitile ja ka Dominikaani vabariiki homme hommikul selleks, et pidada arutelusid kohapealsete esindajatega ka selles suhtes, mis puudutab riigiinstitutsioonide uuesti ülesehitamist. valitsusväliste organisatsioonide esindajad on kohapeal, nendega kohtunud samuti ja nagu ütlesin, lähen ka Dominikaani vabariiki kui naaberriiki, sest ka nende esindajatega kohtumine on oluline. ja ma arvan, et minu poolt praegu on kõik, kui ma tagasi jõuan oma visiidilt, siis ma kindlasti annan Arengukomisjonis esmaspäeva õhtupoolikul aru sellest, mida ma nägin. suur tänu teile, härra volinik, ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad ning kõigepealt saab Rahvapartei nimel sõna Gay Mitchell. Teil on poolteist minutit kõneaega. Um, härra president um,, ma olen veendunud, et meie koda tahaks mälestada kaduma jäänud ÜRO ja Euroopa Liidu äh, töötajaid ja kõiki neid, äh, kes said hukka Haitil mõelda ka nendele, kes praegu kannatavad seal piirkonnas ja härra Mitchell, äh, härra De Gucht läheb äh, Haidile ja tuleb kindlasti meie juurde tagasi lisainformatsiooniga, see on väga teretulnud. selle katastroofi ulatus on seninägematu, kahjud on seninägematud, katastroof on tohutu, see on ilmselt õiglane hinnang selle riigi kohta. Euroopa Liit peab olema seal kohapeal rohkem nähtav meie kõrgem äh, esindaja välisküsimustes, kes on nüüd ka Euroopa Komisjoni asepresident, peab oma tegevust natukene rohkem näitama selles küsimuses. Euroopa Liit on kõige suurem doonor äh, kogukond äh, maailmas, me anname kuuskümmend seitse protsenti abist, ka arenguabist ja humanitaarabi osas on ka meie osalus kindlasti väga suur, kuid samas, kui me vaatame praegu, kes seda abi täpsemalt annab, räägitakse ikka, et Belgia annab abi või Saksamaa annab abi või Ühendkuningriik annab abi. Euroopa Liit peaks olema rohkem nähtav kui suure, suurim abiandja. ja veel, see, mis Haitil toimub, Äh, selle muudab halvemaks äh, veelgi maad laastav vaesus ja kui see asi, kui see teema kaob äh, uudispealkirjadest, siis ei tohiks Haiti tunnustada ja see probleem ükskord lahendada. sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna nüüd kaheksa minutiks proua McCaven. suur tänu, härra president meie mõtted on täna ka Haiti, täna Haiti rahvaga, kes kannatasid selles tragöödias ja ma olen täiesti veendunud, et kõik saadikud äh, on valmis saatma oma kaastundeavaldused Haiti rahvale. tegemist on tragöödiaga, nagu Guy Mitchell ütles, tegemist on riigiga kus, kus seitsekümmend viis protsenti rahvastikust elab allpool vaesuspiiri ja tulevikku vaadates äh, tuleb sellele küsimusele kindlasti eraldi tähelepanu pöörata. meie rahvas on äh, suurepäraselt vastanud äh, Haiti abistamiskutsetele. kuuskümmend miljonit on kogutud Ühendkuningriigis rahva poolt ja seda majanduskriisi kontekstis, nii et me teame, et meie rahvas toetab meid Haitile vahendite kogumisel kõrgem esindaja, suur tänu ka teie tehtud töö eest pannes kokku see kiire Euroopa reageerimispakett. kahe tuhande kuuenda aasta tsunami õpetas meile seda, et hea koordineerimine on niisama oluline kui need äh, rahalised vahendid, mille me koha peale saadame. oluline ei ole ju see, et mis lipu all abi antakse, vaid et abi kohale jõuaks, me peame koostööd tegema ÜRO-ga, et see abi jõuaks sinna, kuhu vaja. tulevikus äh, ma tahaksin näha Haiti osas korraldatud rahvusvahelist konverentsi ja mulle tundub, et me peame keskenduma kogu sellele temaatikale, Haitile ja nende tohututele võlgadele. ja kindlasti rahvusvahelisel konverentsil tuleb rääkida Äh, Haiti võlgadest, nad on võlgu kaheksasada üheksakümmend miljonit dollarit äh, rahvusvahelistele institutsioonidele. osa sellest äh, rahvusvahelisele valuutafondile, kellele nad on võlgu sada nelikümmend miljonit eurot, äkki võiks selle kujundada hoopis ümber grandiks, ei ole mõtet seda riiki karistada veel sajaaastase võlaga. nii et teised küsimused samuti, piiriküsimus Dominikaani Vabariigiga on sama tähtis, need küsimused tuleb lahendada, nii et suur tänu teile, kõrgem esindaja, seni tehtud jõupingutuste eest ja me oleme kindlasti teiega öö, nendes ettevõtmistes. ALDE fraktsiooni nimel üheks ja pooleks minutiks saab sõna härra Aylward suur tänu, härra president, lubage mul alustada parunes Ashtonile, meie kõrgemale esindajale head soovides tema mandaadi eesmärkide täitmisel. me teame väga hästi, et olukord ja nagu ÜRO on ka öelnud, on Haiti katastroof eh, kõige raskem katastroof viimastel kümnenditel, arvestades inimelude kadumist ja, ja majanduslikku kahju abi hakkab kohale jõudma, kuid me samas teame, millised on probleemid abiandjatel. üritatakse abi saata nendele, kes seda kõige rohkem vajavad. Äh, turvalisuse suurendamine äh, on probleemiks olnud, äh, vabaühendused on sellele viinanud, mis tähendab seda, et juba niigi halb olukord muutub ainult halvemaks. tegelikult sellest abist sõlt-, on sõltuvad äh, ju inimeste ellujäämised, tegemist on täieliku kaosega, meil on vaja selget suunda ja koordineeritust, vabaühendused, äh, valitsusorganisatsioonid, rahvusvahelised organisatsioonid ning kohalikud omavalitsused peavad koostööd tegema selleks, et pakkuda äh, sektorite vahe, mitmesektorilist abi, on täiesti selge, sellel riigil on kohe vaja tohutut rahvusvahelist abi. Euroopa kodanike lahkus on olnud piiritu üle neljasaja kahekümne miljoni euro on äh, antud juba Euroopa Liidu tasandilt äh, kokku, kuid ähm, seda abi tuleks koordineerida. meie eesmärgiks on äh, konsolideerida jõupingutused globaalseks abi pakkumiseks ja, ja ma loodan, et härra De Kuht nendest asjadest räägib ka Haitil selle nädala lõpus. tegemist on läänemaailma kõige vaesema riigiga, nende küsimus peab tõusma prioriteediks. Haitit tuleb aidata äh, riiki üles ehitada ja tänased miljonid on selleks kasulikud, kuid kui kaamerad äh, lähevad mujale uudiseid otsima, ka siis äh, tuleb Euroopa Liidul oma kohust täita. suur tänu. por tres minutos y suur tänu ja järgmisena saab roheliste nimel sõna proua Jolie. härra president, lugupeetud proua Ashford, volinik, kallid kolleegid. uus humanitaarkriis, milles, mille alla on mattunud Haiti, on hullem kui kõik see, mis neile eelnenud on peame mõtlema ohvrite peale, peame mõtlema nende peale, kes tragöödia üle elasid, peame ütlema neile peredele, et me jagame nende valu ja oleme teadlikud oma kohustustest. maevärina äh, tohutu jõud ei selgita üksinda neid äh, kahjustusi, mis äh, Haidis tekkisid. vaesus on nende suurimaks põhjuseks. rahvusvaheline üldsus ei ole suutnud midagi ära teha veel enam peale on surutud Haitile poliitika, mis, millest on praeguseks teada, et see ei toimi. Euroopa ja Euroopa partnerid on sellega seoses veelgi nõrgestanud poliitilist sidestatust ühiskonda ja majandust. kuuekümnendatel Haiti, oli Haiti praktiliselt võimeline iseennast üleval pidama, ta tootis kaheksakümmend kuus protsenti oma vajadustest, praegusel hetkel see nii enam ei ole. Haiti oli ressursside vaba riik eelnevalt. talt võeti ära ressursid, milleks teile, tal õigus oli. see tähendab seda, et tuleb aidata Haitit võimalikult kiireloomuliselt. peame, saame vaid pahameelt avaldada selle üle, et abi kohaldamine ja jagamine võtab nii kaua aega eelkõige peame olema teadlikud sellest, et arenguabi pikas perspektiivis võib olla efektiivne ainult siis, kui me suudame välja töötada adekvaatsed prioriteedid, isegi siis, kui koha peal kõik ütlevad, et me eksime. peame kriitilise pilguga üle vaatama oma meetodid. peame mõtlema eh, selle peale, millised on meie, milline on pikas perspektiivis meie arengupoliitika. Euroopa on juba äh, äh, pika, lühikeses perspektiivis ähm, lubanud sada kolmkümmend miljonit ja kakssada miljonit pikas perspektiivis. sooviksin neid arve võrrelda saja viiekümne viie miljardi dollariga, mille City ja Wall Streeti pankurid on valmis maksma umbes paarile tuhandele inimesele, kes neil pankades töötavad me peame oma arengumudeli üle vaatama globaalsel tasandil. kiireloomuline humanitaarabi on vajalik, kuid sellest ei piisa. mitte mingil juhul ei tohi asendada arenguabi, mida e, ei pea kuidagi peale suruma riikidele, kes abi peavad saama. peame aitama riiki, kes on raskustes, me peame neid respekteerima peame neid aitama kasu saada nende oma vahenditest ja oma ressurssidest. ärgem unustagem, et Haidile oleme me võlgu. lugupeetud minister, president, kolleegid, me peame aitama haidilastel üles ehita, ehitada riik, mis ära hävitada juba enne seda, kui neid tabas looduskatastroof. aitäh, proua Jolie! ja järgmisena saab konservatiivide ja reformistide nimel üheks minutiks härra Deva. Mr um, President, thank you very much for suur tänu. oleme oma südames ja mõtetes äh, kannatanutega Haitil. Barnes Ashton ja Karl de Gucht on rääkinud sellest, mis on juba tehtud. kahtlemata eraldatakse raha tsunami, mis tabas Sri Lankat, Indoneesiat, ma käisin seal kohal, käisin maavärina tagajärgedega tutvumas Türgis, vaadanud seda, mis on toimunud Hiinas, iga kord, kui midagi taolist juhtub, äh, siis ei suuda me piisavalt äh, reageerida me ütleme, et infrastruktuur on hävitatud, loomulikult see on hävitatud, aga me peame suutma kiiresti äh, luua äh, hädaolukorra infrastruktuuri. lennukikandjad näiteks, on olemas generaatorite vee puhastamiseks, helikopterid ja nii edasi ja nii edasi, kas ei oleks võimalik äh, luua globaalset päästeoperatsiooni, loomaks sellist ajutist infrastruktuuri ma arvan, et äh, me peame mõtlema tõsiselt sellele, kuidas päästa elusid koheselt pärast seda, kui taoline katastroof on juhtunud. ja nüüd saab sõna lüüa, mis härra Lüüa-Järik. tänan, härra president. lugupeetud äh, proua Ashton, volinik, ma sooviksin veel kord öelda, kui raskelt vapustas meid Haidi laste tragöödia. juba nädal aega elavad nad tõelises põrgus. maailma solidaarsus öö, soojendab küll südant, kuid ta peab veel kaugemale minema, ta peab oma tegevust koha peal koordineerima ja olema tõeliselt rahva teenistuses. inimestel ei ole ligipääsu terviseteenustele, neil ei ole süüa ega juua. tervitame kõiki, kes on läinud sinna appi. Euroopa on samuti vabastanud esimesed finantsvahendid, kuid sellest ei piisa Euroopa Liidu abi peab äh, olema suurem kui seni ning samuti peab Maailma Pangandus omapoolse panuse andma. me peame Euroopa poolt to to kiireloomulist toiduabi osutama Haiti rahvale. võime ausalt öelda, oleme võlgu Haidile. meil on kohustus äh, teha äh, midagi nende heaks pärast paljusid aastaid toimunud laastamist ja Äh, varastamist. peame tegema midagi selle saare jaoks, mida on koormanud rahvusvahelised finantsorganisatsioonid erinevate äh, võlgadega. peame silmapilkselt tingimusteta likvideerima selle võla. loodame, et varsti toimuks, äh, varsti toimuv konverents Montrealis töötaks välja Haidi jätkusuutliku eh, arenguprojekti Haidil, Haidi rahvaga üheskoos. peame tegema kõik selleks, et haidilased oleks eh, poliitiliselt eh, ja majanduslikult suveräänsed. Haidi ei pea toimuma lahing suurte riikide vahel. kuigi ameeriklased on, soovivad olla, soovivad olla solidaarsed ei, tahame siiski, et see tragöödia oleks ameeriklastele ettekäändeks selle äh, saare okupeerimiseks. Euroopa peab olema eeskujuks, meie eesmärk peab, saab olla ainult üks, peame aitama Haiti rahvast. suur tänu teile, kallis kolleeg ja, ja järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Provera. Grazie, president esprimo la mia prof-. suur tänu teile, härra president. ma sooviksin avaldada oma solidaarsust äh, Haidi tragöödia ohvritega. sarnane olukord, infrastruktuuride hävinemine, tuhanded olukord, tuhanded hukkunud, selline olukord on väga keeruline, see väga raske on avalikku korda säilitada igasugune tegevus on väga keeruline, kui ei toimu koordineerimistööd abi osutamisel. peame aru saama, keda, kuidas, millal aidata. peame mõtlema selle peale, väga tihti on neid inimesi alt veetud, väga palju on raha läinud valedesse kätesse. sellega seoses on meil vaja eh, kontrollisüsteemi, mis aitaks ära hoida eh, pettused ja röövid. eriti oluline on see riigid, kus eh, riik kui selline toimib väga halvasti, kus on väga palju korruptsiooni. me oleme teinud omapoolse üleskutse, loodetavasti need ka toimivad. ja nüüd saab järgmisena sõna härra Griffin, kes esindab sõltumatu kolleege. The horror of Haiti is shocking eriti olukord on šokeeriv. kõik siin on äh, heapalgalised ja võivad äh, ka omalt poolt anda panuse. mina olen valmis näiteks oma tänase päevapalga annetama, kui kõik Briti saadikud teevad sedasama. aga globalism on äh, hävitanud meie tööstuse, pangad on hävitanud meie majanduse, Euroopa bürokraatia kägistab meie ettevõtjaid ja Eh, miljoneid eh, lähevad musta auku. sel talvel üle viiekümne tuhande pensionäri Suurbritannias eh, surevad enneaegselt sellepärast, et neil ei ole piisavalt kütet. Haitil kaotavad elu sajad tuhanded inimesed. ja mm, see näitab, tänu, talv näitab ka ebameeldivat tõde globaalsest külmenemisest, mida ei taheta teada. Te ütlete, et teiste inimeste raha eraldamine on vajalik, see ei ole kaastunne, see on silmakirjalikkus. ka piiblis on olemas tõde ja palun lugege seda. nüüd saavad sõna eh, kolleegid, kes esilevad iseenda nimel ning järgmisena saab sõna proua Strihler pooleteiseks minutiks. Oui, merci, monsieur le president, madame la haute. tänan. nagu siin on öeldud, oli tegu väga laiapõhjalise katastroofiga üks äh, kohutavamaid maa, värinaid maailma ajaloos, mille tagajärjed on tõsiselt hirmutavad. mul on väga hea meel selle üle, et komisjon kiiresti reageeris e. ning ähm, on lubatud abi neljasaja kahekümne üheksa miljoni euro ulatuses Haiti ülesehitamiseks, kuid siiski on väga kahetsusväärne, et Euroopa, eurooplased on nii killustatult ähm, tege-, tegevusse asunud, et Euroopa tegevus ei ole piisavalt nähtav, see vähendab meie äh, efektiivsust ameeriklaste kõrval. ärgem unustagem, et Euroopa on suurim humanitaarabi osutaja kogu maailmas. Euroopa Komisjon on ähm, samuti käivitanud Euroopa Liidu äh, tsiviilkaitsemehhanismi, mis aitab, osutab abi äh, kannatanud riikidele hiljutised sündmused on näidanud, et me peame Euroopa riski reageerimisvalmidust tõstma, me peame tegelikult suutma organiseerima oma tsiviilkaitseüksuste toimisust, toimimist. ma tahaksin teile meenutada Michel Bournier ettepanekut kahe tuhande kuuendaks aastal, mida, mille rakendamisest piisab täiesti selleks, et luua Euroopa eednimeline tsiviilkaitseüksus. härra Rompuy eh, esines täna kiire loomulise reageerimisüksuse loomise osas. praegusel hetkel domineerivad ameeriklased päästmisüksustes. väga oluline on, et oksa koordineerimine tege-, vormisteenimist tegevus toimuks pisut paremini. märge ei soovi hakata võitlema esikoha pärast, kui on hea organiseerimine, siis hoitakse kogu aega ja raha, ma arvan, et Euroopa kodanas, kodanikel on õigus äh, teada, mida Euroopa Liit tegelikult teha tahab. suur tänu teile. järgmisele kaheks minutiks saab sõna härra Tirolien. tänan, härra president. Haiti on ta siis mõistetud õnnetuks kogu pärast iseseisvuse saavutamist on neid tabanud üksteise järel erinevad katastroofid ja tänasel hetkel on teda tabanud ajalooline draama. on tohutu hulk hukkunuid, haavatuid. väga raske on hinnata seda, mis seal toimub. Euroopa Liit peab kiireloomulist abi ja ülesehitusabi osutama. meil on väga tihedad sidemed Haitiga, ajaloolised eh, sidemed, ta, kui ta oli koloonia, oli ta kõige rikkam koloonia Cotonou lepingud teevad äh, saarest priviligeeritud partneri. nüüd äh, geo-, äh, samuti on tegu meie naabriga seoses ultraperifeersete piirkondadega. peame seal käivitama oma välistegevuse, Euroopa Liidu välistegevuse. see katastroof annab meile võimaluse vaadata üle, millist, milline võiks olla meiepoolne abi Ameerika reaktsioon tekib, tekitab küsimuse meie mobiliseerimisvõime üle. meil oleks vaja suuremat Euroopa-poolset koordineerimist, liikmesriikide suuremat panust ja samuti puudutab see Euroopa sandarmeeria tegevuse tek-, loomise küsimust. praegusel hetkel on võimalik konstateerida, et Euroopa Liit peab looma endale autonoomselt tekki-, toimiva integreeritud üksuse, millel on võimalik äh, tekitada selliste äh, kiireloomuliste küsimustega, nagu seda on humanitaarkriisid. meil on vaja paljudes valdkondades tegeleda keskkonnaküsimustes, majanduslikes, samuti ähm, tervishoiu ja haridusküsimustes. tegu on uue tuleviku ehitamisega Haiti jaoks. ja Euroopa peab olema selles protsessis liidrirollis, aitäh suur tänu teile, härra Tirolien ja pooleteiseks minutiks saab sõna härra Görens. härra president, kallid kolleegid. kella kaheksased uudised meenutavad meile igal õhtul, et Haiti kannatust on raske nime anda võib-olla on see tekitanud, just see tekitanud selle ülemaailmse kaastundelaine, mis on küll selgelt spontaanne, kuid õnnetuseks ajutine järgmise paari nädala jooksul leiavad äh, ajakirjanikud endale uue äh, olulise teema ja siis alles näeme, mis tegelikult toimuma hakkab. see võib tähendada seda, et haidilased jäävad üksi oma äh, õnne hooleks. riigis, seal riigis on vaja kõike teha, vaja taastada, üles ehitada ning see tähendab seda, et meil on vaja tegelikult toimivat arengupoliitikat. kui rääkida Euroopa Liidust, siis meil äh, on olemas erinevad vahendid ja ka soliidne, soliidsed kogemused selles valdkonnas. ja selle tõttu Haiti äh, vajadused on meie jaoks tõsiseks väljakutsedeks. me peame tegutsema võimalikult efektiivselt ja otsustavalt. see on kõige olulisem, äh, võttes äh, arvesse, et kõigepealt tuleb taastada avalik kord, mis on esmatähtis selleks, et taastada kord riigis, kus kõik on langenud maavärina ohvriks. samuti on oluline rääkida teisest olulisest aspektist. me peame taaskäivitama, taaslooma Haiti riigi. seda peavad tegema haidilased ise, sest tegu on nende arengu küsimusega, me saame neid partner, partneritena aidata. Euroopa peaks selle kindlasti välja ütlema rahvusvahelistel konverentsidel, mis selleks nimel korraldatakse. jah, partnerlusele, ei äh, neokolonismile suur tänu ja nüüd järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Kozmusnik. Eh, härra president, daamid ja härrad, kallid kolleegid. me kõik oleme kindlasti nõus sellega, et eh, Haidi tragöödia on kõige äh, rängem tragöödia antud piirkonnas viimase kahe sajandi jooksul ning ma paluksin minu fraktsiooni eh, nimel ja kogu Tšehhi rahva nimel võimalust eh, avaldada kaastunnet. Eh, mu mõtted on nendega, kes selles tragöödias kannatada on saanud kuid Lissaboni lepingu uuel ajastul näeme me praegu täieliku koordineerituse puudust, tegemist on justkui nagu nelja peaga lohega, meil on komisjon, äh, volinik, kõrgem esindaja ja Euroopa Liidu president, kahjuks tuleb öelda, et Euroopa Parlament on magama jäänud ja on seega rongist maha jäänud, kuid liikmesriikide kodanikud olid valvsad ärkvel ja on õige rongi peal ja on iga päev aidanud katastroofi leevendamisele kaasa. suur tänu üheks minutiks, proua Figueiredo, palun. tänan tahaksin avaldada kaastunnet äh, Haiti rahvale, meid kõik on sügavalt vapustanud äh, Haiti rahva tragöödia, oleme nendega solidaarsed. see ei tähenda aga seda, et me ei peaks esile tõstma olulisi, üldisemaid küsimusi, näiteks seda, et me ei ole selle poolt, et ükskõik milline riik kasutaks ära selle katastroofi selleks, et peale suruda omapoolset kolonialismi nagu on juhtunud tuhandete sõdurite Haitile saatmisega. see on uus sekkumine Haiti siseasjadesse. meie peame osutama humanitaarabi, koostöö ja arenguabi osutamine sellele rahvale on oluline, nad on seda väärt eurooplased viisid neid nelisada aastat tagasi sinna piirkonda Aafrika orjad ja nemad olid esimesed, kes selles piirkonnas vabadust nõudsid. nõuame koordinatsiooni, kuid mitte neoliberalismi ja nüüd saab sõna härra Angelilli. suur tänu, härra president. Haitit on tabanud äh, kohutav tragöödia selle on kaela toonud äh, neile nii loodus, kuid ka seesama riik, kes ei suuda äh, seda katastroofi kuidagi hallata. Nad ei suuda isegi abi andmist korraldada tsiviilelanikkonnale. Äh, häirekellasid luuakse igast kandist. Euroopa Liit peaks nõudma ühehäälselt ühtset abi äh, koordineerimist selleks, et sellele kaosele lõpp teha. surve avaldamine toob tulemusi ja need tohutud miljonid, millest komisjon täna rääkis, jäävad aga äh, ainult piskuks, äh, kui sellele raha lisa ei tuleks. eraldi tuleb abi anda lastele, eriti kes on jäänud tragöödias orbudeks, neile tuleb psühholoogilist abi anda ja ka rahalist abi, sellepärast muidu nad langevad vaesusesse ja on kuritarvitamisele äh, heaks kergeks saagiks. meil tuleb abi andmise meetmeid kindlasti lihtsustada, et me saaksime kiiremini reageerida peaksime võitlema selle vastu, et lapsi ei hakataks ekspluateerima. härra Frattini, Itaalia välisminister, tegi eile ettepaneku, et nendele orvuks jäänud lastele tuleks äh, ehitada kohapeal kodud selleks, et nad saaksid koju jääda ja et võiks neid Euroopasse siis tuua aeg-ajalt, kas puhkusteks või nii edasi küsimus, kas on rahvusvaheliselt praegu valmisolek äh, Haiti võlakoormat vähendada? järgmisena proua Gretu. suur tänu. terve maailm näitab oma solidaarsust üles Haiti maavärina ohvrite vastu. on, on selgunud, et reageerimine peab olema võimalikult kiire. praegused meetmed pole olnud efektiivsed samas on väga imetlusväärne, kuidas rahvusvahelised abiorganisatsioonid on reageerinud nende asjas ka ÜRO, samas peab tunnustama ka liikmesriikide poolt tehtud. ma arvan, et Euroopa abi peab äh, edastama kiireloomuliselt, sest äh, peame äh, peale inimeste aitamise garanteerima ka avaliku korra. praegusel hetkel on eh, paljud süüdistavad ähm, selle humanitaarabi varjus toimunud ähm, nii-öelda okupeerimist. selge on see, et jõupingutused praeguseks hetkeks ei ole olnud piisavad. peame muutma usutavamaks oma tegevust selles riigkonnas. peame olema juhtrollis äh, ülesehitusprotsessis. samuti tuleb toetada riigi struktuuride ülesehitamist ning äh, tuleb leida lahendused, aitama ka neid lapsi, kes selle tragöödia tagajärjel orbudeks jäid. tuleb on-, osutada konkreetset abi eh, sellele, eh, sellele elanikkonnale. ja nüüd saab järgmine kõneleja sõna. suur tänu, härra president, ütleb härra Koval, ähm, austatud kõrgem esindaja täna on kojas äh, võetud mitu korda sõna, kuid üks motiiv on kõigil. poliitiline reaktsioon Euroopa Liidu poolt ei ole olnud piisav ega ka hästi koordineeritud. me peame praegu tänu avaldama vabaühendustele ja teistele organisatsioonidele, kes spontaanselt reageerisid, reageerisid hästi ja kohaselt. ja meie peaksime mõtlema, mida meie tegevuses saaks parandada ja mul on konkreetne küsimus äh, paruness Ashtonile, tegemist on teie esimese kriisiolukorraga äh, uues ametis, millised on teie järeldused, mis on praegu siin kõige olulisem, mida oleks tulevikus võimalik paremini teha ja see on see küsimus, millele peaks kõige rohkem tähelepanu pöörama. suur tänu, härra Koval, üheks pooleteiseks minutiks äh, Philippe Juvin. proua Ashton, aitab juba iga katastroofi puhul lähevad asjad äh, ühtemoodi, prantslased, belglased, itaallased, sakslased saadavad muudkui abilennukiga ja igaüks tegutseb oma nurgas ja tulemus on koha peal alati ühesugune, mitte mingisuguseid äh, koordinatsiooni, mingit mingit koordinatsiooni ei ole äh, ja ohvrid kannatavad, millal sellega ometi lõpp tehakse, millal komisjon lõpuks ometi tegutsema hakkab? ja ärge hakake ütlema, et see on keeruline, sest tegu on konkreetsete projektidega. kahe tuhande kuuendal aastal pakkus Michel Barnier välja Euroopa tsiviilkaitseüksuse loomise, võttes aluseks liitriikide vabatahtliku tegevuse. selles osas ei olnud vaja, kõik liikmesriigid nõus oleks. selleks pidi lihtsalt kasutama olemasolevaid tsiviilkaitseüksusi, neid koos treenida, tekitada neile sarnased kommunikatsioonivahendid, sarnased päästevahendid, see on tegelikult üsna lihtne. tehke seda äh, võttes ka kaasa need, kes seda soovivad ja kui küll teised nendega ühenevad, kui nad aru saavad, et see on tulevik. pärast tsunamit juba lubati seda ja teist, praeguseks pole midagi tehtud. ma rõhutan, eh, see komisjoni tegevusetus on kriminaalne. miks proua Ashton peab Euroopat ajast aega oma vigu kor-, kordama? keegi ei kahtle teie heas tahtes kuid lubage siin täna kohapeal et selline koordineeritud Euroopa üksus luuakse. Euroopa Parlament toetab teid. kui teil on vaja toetust, siis meie aitame teid. kuid Jumala nimel, ärge rääkige meile enam koordineerimisest, koordineerige, aitab juba. ärge oodake ära järgmist katastroofi. suur tänu, härra Juvin. järgmisena saab sõna härra Cashman. Um... To... suur tänu, president, tuleb tunnistada, et on inimesi, kes tegusid teevad ja teised, kes nendest tegudest räägivad, ma tahan nõukogu ja komisjoni tervitada ja tänada tegevuse eest, mille nad on ette võtnud. mitte ühtegi asja sellest ei olnud võimalik ette näha. me räägime millestki, mis on täiesti ettekujutletamatu olnud ja ma istun ja kuulan siin, kuidas kõrgemat esindajat rünnatakse odavate poliitiliste rünnakutega, nii nagu ka nõukogu ja komisjoni Äh, mõte sellest, et äh, see on justkui nagu mingi Ameerika käe pääsemine päästmine tuleb seal kohe tembeldada neokolonialismiks ehm, ja et see, et kui ründad äh, Haiidit, äh, paraneb nende inimeste elu, kes praegu kannatavad, andke andeks, häbi teile. tagagem just nimelt koordineeritus, andkem koordineerimine üle ameeriklaste kätesse, kui see elusid päästab, siis see on kõige tähtsam, lõpetage ja unustage ära see poliitiline retoorika ning tõesti õnnitlused teile, et te sellised rahasummad olete kokku saanud ja suur tänu, parunes Ashton, et te ei ole olnud teatraalne. suur tänu, et andsite ameeriklastele üle selle õhuruumi. vastane tegevus oleks viinud mitte millelegi. ma olen vihane nende inimeste nimel, kes vajavad päästmist. tehkem koostööd ameeriklastega. Äh, anname tagumikku Ameerika Ühendriiki, äh, Ameerika ähm, rahvast ÜRO-le, et nad hakkaksid tegutsema lõpuks, selle asemel, et siin odavat poliitilist mängu mängida. pooleteiseks minutiks saab sõna kolleeg Thun und Hohenstein. suur tänu olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Chauvin humanitaarabi kohta ja selle kohta, et see ei ole piisavalt koordineeritud. ma ei tahaks aga rääkida ainult humanitaarabist, vaid äh, ka tehnilisest, strukturaalsest ja arenguabist seda katastroofi ei olnud võimalik ette näha, aga praegu me näeme, kuidas see tragöödia tabas riiki, mis enne juba oli väga raskes olukorras. ja loomulikult olukord oleks parem, kui me oleksime organiseerinud oma abi andmise suutlikkuse varem ja praegu oleks tunduvalt lihtsam seda abi anda ja selle tagajärjel oleks päästetud tuhandeid elusid proua Ashton, kas te näete ette praegu väga konkreetseid tegevusi ja meetmeid, tagamaks koordineerimist üksikute liikmesriikide vahel? nii et ei juhtuks olukorda, et äh, abist saavad kasu need, kes ei peaks seda saama. tarvis on vahetada omavahel parimaid praktikaid erinevatel riikidel on erinevad kogemused, on riike, kes väga tõhusalt annavad abi ja väga kasulikud oleksid nende kogemused nendele riikidele, kes on alles äh, astunud esimesi samme taolise abi andmisel. seda abi, mida me anname, peab ka tooma kasu kolmandatele riikidele parem koordineerimissuutlikkus aitaks paremini abi anda. aitäh, edasi David Maria Sassooli. suur tänu, proua kõrge esindaja. see tohutu tragöödia on tabanud Haitit ja tarvis on kohest tegutsemist. paljud on juba andnud abi, on andnud ka paljud liikmesriigid eraldi ja mulle tundub, et on konkurents Euroopa riikide vahel. Euroopa peaks suutma tagada, et abi jõuab inimesteni, kes on kannatanud maavärina tagajärjel. Haiti on üks vaesemaid riike selles maailmajaos, kaheksakümmend protsenti inimestest elab alla vaesuspiiri ja viiskümmend neli protsenti allpool täielikku vaesuspiiri. ja kannatavad kõige nõrgemad lapsed, naised, inimesed, kellel ei ole perekonda ja riigis ei ole nüüd ka valitsust. seepärast kutsuksin üles kõrget esindajat mõtlema võimalusele paremini suunata meetmeid, näiteks meetmed, mis oleksid suunatud kuni kümneaastastele lastele näiteks liikmesriigid võiksid äh, võimaldada neil tulla oma riiki piiratud ajaks äh, hoolitseda nende eest. seni, kuni äh, Haitil on olukord normaliseerunud. see oleks õige tegutsemine Euroopa Liidu liikmesriikide poolt, see oleks solidaarsuse märk kindlasti on ka kurjategijad suunanud äh, oma teatud tegevused nendele lastele ja me peame vältima seda. edasi proua Andrekiene, poolteist minutit. aitäh! viimastel päevadel oleme kuulnud hulgaliselt kaebusi selle üle, et abi andmine ei ole olnud tõhus ja piisavalt kiire. riigis kasvab ebakindlus, on toidupuudus, joogiveepuudus. tarvis on probleemid lahendada nii kiiresti kui võimalik, aga me peaksime kiitma eh, erinevate valitsusväliste eh, ja valitsusorganisatsioonide tegevust üle maailma. Euroopa liit on väljendanud oma täielikku solidaarsust Haiti rahvaga. aga jällegi, paljud on kritiseerinud väidetavalt äh, aeglast tegutsemist kriisiolukorras. Euroopa Liit ei tähenda ainult äh, Brüsselis tehtavaid otsuseid, liikmesriikide valitsused on juba saatnud äh, tuhandeid omapoolseid päästetöötajaid abistamaks Haiti rahvast. Euroopa Liidu roll peaks keskenduma rohkem keskmises ja pikas perspektiivis abile, selleks et aidata üles ehitada külad ja linnad, infrastruktuur, koolid ja haiglad. Euroopa Liit võib kindlasti olla vihmavarjuks või katuseks erinevate abitegevuste koordineerimisel. komisjon ja liikmesriigid on lubanud eraldada peaaegu pool miljardit eurot ja see on kindlasti väga oluline samm õiges suunas ja me peaksime kõik seda pooldama. aitäh! suur tänu, poolteist minutit, äh, härra Guerrero. tänan, kõigepealt tahaksin avaldada kaastunnet ja väljendada oma solidaarsust Haiti rahvaga, keda nii raskelt on tabanud see karm katastroof. meie Euroopa Liidus ei ole äh, sõjaline võim, me ei soovi sellest saada, kuid me oleme jõud maailmas seoses oma sotsiaalse mudeliga ning oleme jõud, nagu me soovimegi olla tänu oma arenguabile ja humanitaarabile. praegusel hetkel on Haiti katastroof väljakutses uute institutsioonide jaoks, mis tekkisid pärast Lissaboni lepet praegu on hetk osutada, osutada humanita-, humanitaarabi, kuid varsti on hetk eh, taasülesehitustöö ja arengu küsimustega tegelemiseks. me peame taas üles ehitama, aitama taas üles ehitada institutsioonid, peame andma võimaluse Haiti rahvale, peame vastama nende ootustele, peame eh, lootma, et äh, meie välispoliitika kõrge esindaja teeb koostööd arengu ja humanitaarabi volinikega, see on oluline selleks, et koordinaarida, koordineerida riikide koostegevust, et äh, me oleks efektiivsemad oma koostöös ja peame tegema maailma jaoks seda, mida maailm meist ootab. peame toetama humanitaarabi osutamist, toetama arengut homme Haitis ja eh, hiljem ükskõik mujal, kus abi vaja on. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Jim Higgins. The... suur tänu, üks maailma vaesemaid riike äh, laastus viiekümne sekundiga. see riik on olnud halva äh, valitsuse ohvriks, nüüd ka looduskatastroofi ohvriks. kolm miljonit inimest on kodutena, tuhanded on surnud. on antud abi aga ma pean ütlema, et meie reaktsioon ei ole olnud piisavalt adekvaatne. logistilised raskused on võimalik ületada, poes joogivesi, ravimid, peavari, kõik need eh, antakse aja jooksul, aga tarvis on demokraatiat ja riigi ülesehitamist eh, saab mõõta ainult aastatega, mitte nädalate või kuudega ja nagu on korduvalt öeldud, mõne nädala pärast äh, Haiti kaob uudistest ja teleekraanidelt ja siis me enam ei hooli. kahe tuhande kaheksandal aastal äh, tabas Haitit kaks äh, orkaani. inimesed kannatasid, maailma juhid lubasid kuussada miljonit eurot, aga anti üksnes neliteist miljonit. nii et Haiti ülesehitamine peab toimuma äh, nõuetekohaselt ja lubadusi tuleb täita. selleks, et Haitist saaks äh, uhke, sõltumatu ja demokraatlik äh, riik, nii nagu see peaks olema, mida ta ei ole olnud seniseni ja mis on halvendanud praegust katastroofi veelgi. aitäh, edasi poolteist minutit Roberto Gualtieri. Grazie, la catastrofe umanitaria senza precedenti suur tänu, see pretsedenditu humanitaarkatastroof Haitil mõjutab ka Euroopa Liitu, me peame tegema omapoolse parima panuse olukorra taastamiseks. me oleme viimastel päevadel ja tundidel tõhusalt astunud samme aga me ei peaks niivõrd muretsema oma maine pärast, kuivõrd asjade sisulise poole pärast. ÜRO keskne roll kodanikukaitse ja turvalisuse tagamisel tähendab, et me ei saa Euroopas tegutseda sõltumatult, vaid peaksime toetama ÜRO-d me teeme omalt poolt kõik, mis võimalik kodanike kaitsmiseks, meil on olemas äh, situatsioonikeskus, äh, kes tegeleb turvalisuse aspektidega ja saadetakse kohale peale ka Euroopa äh, sõjaväeline esindatus, kes tegutseb ÜRO egiidi all kuidas reageeritakse sellises raskes olukorras, kuidas toimub koordineerimine, kas olemasolevatest ressurssidest piisab, kõigele sellele peab mõtlema ja vastuse põhjal peaksid toimuma edaspidi arutelud selle üle, kuidas paremini kasutada oma vahendeid ja kuidas anda ka näiteks konsulaarkaitset. praegu sellisteks aruteludeks ei ole veel aeg ja praegu peame toetama sisulist tegevust. aitäh, edasi vaba mikrofon, esimene kõneleja Είπα το όνομα σας σωστά. Κύριος Σβέρ. Σβέρ. härra Sveer. austatud härra president, proua Ashton. ma tahaksin äh, samuti avaldada kaastunnet äh, Haiti katastroofis kannatanutele ja samas tahaksin tunnustust avaldada Euroopa Komisjonidele, komisjonile ja teistele institutsioonidele kiire reageeringu eest. kuid samas, nii nagu teised kolleegid, pean ka mina esitama küsimuse, et kas see reaktsioon oli siiski piisavalt kiire, kas poleks parem, et meie kõrgem esindaja oleks siiski sündmuste eh, toimumispaigas kohal, see oleks oluline mitmes aspektis, ma olen nõus nendega, kes arvavad, et sõdurite kohalolek äh, võiks äh, väljendada teatavat koloniaalmõttemaailma, äh, kuid samas see mõte ei ole mm, päris õige. rahvusvahelisel doonorite konverentsil tuleb rääkida pikaajalisest meetmete paketist, kuidas üles ehitada riigi institutsioonid uuesti ja tuleb tagada, et need institutsioonid ka toimiksid meie prioriteetide hulgas peaks olema tervishoiu ja haridusasutused, sest et need tagaksid suurema stabiilsuse Haitil ja aitaksid ehitada üles parema riigi, kui äh, see riik oli seni. ja ma tahaksin teile, kolleegid, öelda nii palju, et äh, kui ma annan teile sõna üheks minutiks, siis teil ongi täpselt üks minut. suur tänu ma tahaksin rõhutada, et väga oluline on see, et Euroopa Liit võtaks endale liidri rolli mitte ainult kirjalimise abi osutamiseks, vaid ka pikaajalise koostöö tegemisel selle riigiga, tehes koostööd äh, Haiti valitsusega. Haiti on juba piisavalt nõrk riik selleks, et teda veel nõrgemaks äh, muuta, asendades äh, riigi üksusi rahvusvaheliste organisatsioonidega ning peame kaasama ka kohalikud vabaühendused. tahaksin üles tõsta Hispaania äh, Hispaania eesistumise kiiret reageerimist, kes pani Euroopa Liidu käsutusse vahendid, mis Hispaanias on olnud käsutuses juba ehm, kuna Hispaania on eh, teatavasti Euroopa riigi, Euroopa Liidu suurim annetaja mitte ainult Ladina-Ameerikas, vaid ka Haitis. ja proua Sarnes üheks minutiks, suur tänu teile, proua Ashton. poliitika on eelkõige sümboolne ja sellega seoses ma arvan, et ei peaks olema mitte siin, vaid Haitil. ma arvan, et ei peaks mitte külastama Ameerika Ühendriike, vaid Haidid. mul on selline tunne, ma ütlen seda sügava kurbusega, et te ei võt-, olnud aru, te ei ole aru saanud, millise kaliibriga tragöödiaga on tegu. kunagi pole Euroopa kohalolek olnud nii vähe märgatav. oleme maailma suurimad annetajad, kuid samas pole nagu meid olemaski. ning teine mõte mida rohkem me igasuguseid uusi ameteid ja töökohti välja mõtleme, seda vähem meid näha on ja see peaks meile küsimusi tekitama. kui palju on vaja veel katastroofe, et Euroopa vastutavad isikud oleks oma vastutuse kõrgusel? praegusel hetkel on kahe tuhande kuuendast aastast Michel Barnier raport, mida me ootame lõpuks ometi, et seda kasutusse võtta ja seda rakendada. suur tänu, sõna saab härra Nikolson suur tänu, härra president. kõik meie äh, mõtted on avaldatud ja meie kaastunne peab minema ÜRO töötajatele, Euroopa Liidu töötajatele ja Haiti rahvale ning mõtted peavad olema nendega, kes täna endiselt veel kannatavad. meil on vaja tugevat koordineeritud jõupingutust ja mitte miski ja tõesti mitte miski ei tohiks seda takistada. lubage mul tunnustust avaldada Euroopa poolt võet-, tehtud äh, jõupingutusi Haiti rahva nimel. ja tõesti, see, mis kahe nädala pärast toimuma hakkab, on kõige olulisem, sellepärast et kahe nädala pärast ei ole see tragöödia enam sugugi uudislehekülgedel. mis saab siis, meie jõupingutused peavad olema ka pikemaks ajaks suunatud, jah kuid praegu on kõige olulisem see, et abi jõuaks kannatavatele inimestele koha peal, need inimesed, kes tõesti Äh, kannavad selle tragöödia kõige suuremat koormat. ja härra Cashmanil on õigus, see teema on liiga oluline selleks, et siin äh, poliitilist profiiti lõigata. tänan, härra president, ma soovisin lihtsalt mõne hetke jooksul äh, väljendada oma heameelt tahaksin õnnitleda komisjoni eh, nõukogu komisjoni eriesindajad selle üle, et meie reaktsioon on olnud nii kiire ja nii koordineeritud ja seda esimesest hetkest peale. võib-olla ei ole ta saanud eh, seda eh, pressitähelepanu, mida, mille said kümme tuhat Ameerika merejalaväelast, kuid mu, minu meelest me reageerisime siiski kiiresti, me reageerisime efektiivsemalt, ainult üks fakt, mida ei ole siin seni välja öeldud, nimelt need inimesed, kes suudeti päästa esimese seitsmekümne kahe tunni jooksul, seitsmekümne kaheksa tunni jooksul neist eh, vähemalt viiskümmend protsenti päästeti eurooplaste poolt, suur tänu teile. suur tänu, proua Riis, üks minut. proua Jolie seda juba ütles, on äh, selliseid olukordi, kus sõnadel ja arvudel pole mingit tähendust kakssada tuhat hukkunut, paar miljonit inimest, kes on äh, jäänud kodutuks. ainus, eh, mis jääb üle, on surnud maha matta, anda vett, anda toitu, ravida ja riigi toas üles ehitada. riigil, meie riigid on olnud, eh, meie riigid on olnud kohapeal, me oleme teinud tohutuid jõupingutusi, kuid Euroopa peab siiski jõulisemalt tegutsema ning me peame Eh, näitama seda, mida me oleme siin öelnud. me peame looma Euroopa tsiviilkaitseüksuse, kas eh, rohelised või valged keebrid, olgu see värv missugune tahes. peame tegema kõik selleks, et EU FAST, mis kahe tuhande teisel aastal või kahe tuhande kuuendal aastal oli pakutud Michel Barnier poolt eh, tsiviilüksuse mõte hakkaks tegutsema, see tähendab seda, et me peaksime suutma kõik koos olema valmis kiirelt tegutsema. ja kirja ja kontserdi käin lõppu. arvoisa proua Jaagonsaari, härra president, minu meelest on äh, huvitav see, et äh, räägitakse siin Ameerika Ühendriikide motiividest ja kõheldakse meie töö mõistmises ja sellise, sellised lood tuleb lõpetada ja minu meelest on jube see, et praegu on äh, varisenud hoonete all veel inimesi elus keda oleks võimalik päästa, me peaksime sellele keskenduma. Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika ja kaitsepoliitika loodi omal ajal nii, et ka kriisi reageerimisüksused äh, loodi sellega koos ja minule jäi küll Soomest selline mulje, et äh, need kriisi, kriisidele reageerimise üksused on äh, kasutatavad ka looduskatastroofide puhul ja samas nüüd tul-, mulle tundub, et need kriisiüksused istuvad käed rüpes üle terve Euroopa, neil ei ole mitte midagi ette võtta. Äh, tõesti, äh, Euroopas õnneks ei ole kriise, kuid miks me ei saaks sellisel juhul abi palumisel saata neid äh, kriisirühmi mujale abi andma? meie viimane kõneleja vaba mikrofoni juures on härra Valde Keikis härra Valkitis on siin kohapeal. suur tänu, härra president. paranes Ashton voliniku, volinik Lissaboni lepingu jõustumisega on meie pädevus suurenenud, kuid kohe on meie ees seninägematu kriis ja kõrgemaks esindajaks peaks olema meil jõuline inimene, kes tegutseks kiiresti äh, antud olukorras jah, me võime siin rääkida, et tulevikus on vaja paremini varustatud Euroopa Liidu ja ÜRO üksusi ja koordineeritust on vaja rohkem, kuid siiski minu meelest meie kõige suurem panus on olnud äh, seesama abisumma, mis on juba eraldatud, et see jõuaks nende inimesteni, kes seda kõige rohkem vajavad. me peaksime raha leidma ka riigi ülesehitustööde rahastamiseks ja selleks, et Haitil olukorda parandada. suur tänu, paranes äh, Ashton, teil on sõna nüüd uh,. Began... suur tänu. ma tahtsingi tulla parlamenti, et kuulata ära teie seisukohti ja ma saan aru ka teie meeleheitest selles suhtes, et on asju, mida oleks võinud teha paremini parlamendiliikmed äh, küsisid küsimusi läbipaistvuse koordineerimise kohta. kahtlemata, sellepärast et Ameerika on lähemal, sellepärast et äh, neil on äh, kiire mobilisatsioonisuutlikkus, televisiooniekraanidel näidatakse pilte just nende tegevusest. me oleme, samas on koostöö USA-ga oluline osa sellest, mida me teeme praegu ja mida teeme edaspidi. kui mind äratati sellel ööl ja informeeriti mind äh, maavärinast, siis äh, meie mobiliseerisime enda inimesi nii kiiresti kui võimalik, kakskümmend üks liikmesriiki mobiliseerisid oma jõud. nõukogu ja komisjon esimest korda tegutsesid jõuliselt koos. ja vaid äh, kaheksa päeva enne seda, kui toimus minu kuulamine viis äh, kohapealset haiglat, äh, kuus äh, arstipunkti, kuus veepuhastusüksust ja nii edasi. me saatsime need vahendid nii kiiresti kui võimalik ja ma olen tänulik kõikidele ametnikele ja kõikidele liikmesriikidele, kes on teinud omapoolsed kiired jõupingutused. auväärsed saadikud, ma küsisin koheselt ÜRO-lt koha peal, ja ka peasekretär Ban Ki-moonilt, et mida ma saaksin omalt poolt kõige paremini ära teha. ja kui ma oleksin läinud koha peale, siis seal ei oleks saanud ma teha muud, kui lihtsalt äh, kasutada asjatult ära äh, lennujaama, olla lihtsalt jalus, mina ei ole inimene, kes peaks kohapeal midagi tegema, minu ülesanne on koordineerida, koordineerida ÜRO-ga, tagamaks, et äh, kohapeal on võimalik teha maksimaalseid jõupingutusi. ma olen väga tänulik äh, vabaühendustele ja teistele organisatsioonidele, kes on kohapeal tegutsenud. tagajärjed on olnud kohutavad, ka paljud vabaühendused ja ÜRO on kaotanud oma töötajaid koha peal. see on olukorra muutnud veelgi keerulisemaks. me kõik oleme teleekraanidel näinud inimesi, kes äh, vajavad abi ja abi kohale jõudmine sellises olukorras on olnud väga keeruline. olukord muutub nüüd lihtsamaks äh, ja on normaliseerumus, aga me ei tohi hetkekski unustada, kui keeruline see oli kas see toimis hästi? jah. kas ma olen rahul? ei. ma kuulan väga hoolega, mida te olete öelnud. ma olen nõus, et teil on õigus ka kritiseerida. asjad ei ole olnud sada protsenti hästi ja on neid võimalik edaspidi paremini teha, aga ka mina olen siit saanud oma õppetunnid, tagamaks, et tulevikus tegutseme paremini aga see ei vähenda sugugi eh, seda olulist tööd, selle töö tähtsust, mida paljud inimesed on ära teinud. Teil on ka täiesti õigus selles suhtes, et eh, kui eh, telekaamerad on lahkunud, siis meie peame jätkuvalt olema kohapeal füüsiliselt ja ka vaimselt andma oma toetust. olen nõus, et arutelud peavad jätkuma ka pärast seda tarvis on võtta meetmeid partnerluses Haiti rahvaga, aidates üles ehitada neil oma riik. ja ma olen kindel, et ÜRO rolli tunnustatakse ja seepärast lähen ma USA-sse kohtumaks USA välisminister Clintoniga, aga kohtumaks ka ÜRO vastavate võtmeisikutega, et arutada, mida on võimalik meil paremini teha tulevikus. tegemist on riigiga, kus üle seitsmekümne protsendi inimestest elas juba allpool vaesuspiiri. väga oluline on see, et lapsed, eriti orvuks jäänud lapsed, saavad piisava hoolitsuse ja toetuse mõni sõna veel infrastruktuuri kohta, haiglad, kommunikatsioonistruktuur ja kõik muu on kahjustatud. presidendi palee parlament, mitmed ministeeriumid on täielikult hävinud. paljud kõrged valitsusametnikud on kadunud. Haiti valitsus ei toimi. nagu te ütlesite, Haiti oli juba niigi üks vaesemaid riike maailmas ja kuna nüüd infrastruktuur on nüüd hävinenud, siis me peame tegema kõik endast oleneva, aitamaks neil jalule tõusta, aitäh. suur tänu ja äh, volinik De Gucht viimaks. kõigepealt ma sooviksin öelda Teie äh, Järvikile, äh, kes soovib toiduabi osutamist Haidile, et meie Ehm, ei eelista sellist lähenemist. komisjon soovib äh, koha pealt osta toiduained, nii et vaatame, kas me saame need osta koha peal ja äh, mitte sinna need kohale viia uh,. About uh, the whole matter of uh, uh, coordination and, and koordineerimise ja kodanikukaitse küsimus. kodanikukaitse on liikmesriikide pädevuses ja kõik äh, koordineerimisalgatused peavad lähtuma sellest. Äh, Panieri raportis on samuti see välja pakutud. nii et kordan üle, see on liikmesriikide pädevuses, mitte komisjoni pädevuses. teiseks kodanikukaitse ja selle koordineerimine alates kahe tuhande neljanda aasta tsunamist on Euroopa Liidu kodanikukaitse koordineerimine muutunud tugevamaks ja tõhusamaks. Äh, virtuaalsed õppused loomulikult ei äh, aita täiel määral kontrollida meie tõhusust, aga äh, praeguses kriisis Mm, soovitakse panust ka Euroopa Liidult. kolmandaks, me ei saa unustada, et äh, Barroso teises äh, komisjonis on äh, kodanikukaitse ja kriisiabi koondatud ühe voliniku kätte, see on väga hea. ja lisaks sellele on meil nüüd ka välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja, kes täidab topeltrolli ja varasemalt koordineerimise käigus me oleme näinud et oluline on koordineerida Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide vahel ja ka institutsioonide vahel ja just sellepärast, et meie uuel kõrgel esindajal on selline topeltroll komisjonis ja nõukogus, oli võimalik koordineerimist paremini läbi viia ja viimaks tahaksin ka öelda, ma olen natuke kurb mõnede sõnavõttude mm, pärast, mida ma kuulsin, muidugi volinikuna ma ei saa olla kurb, ma lihtsalt võtan need teadmiseks, aga äh, me peame arvestama, kui paljud inimesed on esimesest hetkest peale äh, puhkepäevadel, samuti nädalavahetustel töötanud, nõudmata mingit kompensatsiooni selle eest, ja paljud inimesed on aktiivsed olnud ka koha peal, kuigi ka seal vastav infrastruktuur oli väga tõsiselt kahjustatud. nii et palun arvestage sellega, et tegemist on sellise laiaulatusliku katastroofiga, mis ei olnud ettenähtav, sellele saab reageerida üksnes siis, kui see on juhtunud ja organiseeruma peab väga lühikese aja jooksul. ma arvan, et komisjon on äh, demonstreerinud oma suutlikkust, liikmesriigid äh, väga jõuliselt toetasid meie tegevust ja me võib-olla peaksime olema vähem kriitilised nende inimeste suhtes, kes on teinud ära väga suure töö. suur tänu, sellega on see arutelu lõppenud, resolutsiooni eelnõude osas toimub hääletus